idega koos. teiseks, eile president äh, teatas, kuidas tuleb tõlgendada konti ähm, tõlgendust, kuna vastuväiteid ei ole, siis see tõlgendus on kinnitatud vastavalt artiklile kakssada kakskümmend kuus, nii palju siis teada.